kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. vabandage, et me alustame tänast koosolekut hilinemisega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 après qui est toujours. Euh, J'ouvre la séance. ja alustame koosolekut, vabandan veel kord meie eh, hilise alustamise pärast, sest koordinaatorite kohtumine venis pikemaks kui oodatud ja härra Tarand nimetati raportööriks algatus, ühisalgatusraporti koostamiseks eh, sede komisjonis eh, kaitseküsimuste kohta. ja nüüd, mis puudutab Euroopa poolaastat, eh, siis see raport, mis pidi koostatama kevade ja sügise kohta, selle kohta koostab kuue liige raporti ning äh, võttes äh, arvesse äh, määruse tuhat viiskümmend kaks tuhat kümme muutmist, siis tuleb ka seda arutada. nüüd nagu te teate, lepituskohtumine kukkus läbi, sooviksin tänada kõiki teid selle eest, kui head tööd me kõik koos suutsime teha. viimaste kuude jooksul suutsime välja töötada strateegilise lähenemise, mis puudutas selget seisukohta eelarve küsimustes, see puudutas tööhõivet, majanduskasvu, konkurentsivõimet ja samas ka kohustust ehm, ka Euroopa Liidu kohustust kontrollida, et ehm, määruseid täpselt täidetakse ning eh, kui komisjoni lauale ilmuvad arved, siis eh, tuleb need maksta. nagu te teate, juba viis aastat kasvab see eh, lumepall aina suuremaks ja selline olukord peab lõppema. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal eh, nagu te teate, oli meil võimalus tänu paranduseelarvetele seda ehm, seda olukorda parandada tänu taevamannale, mis meile kaela sadas eh, trahvirahade näol. Eh, ja see puudutab meie meelest Eh, head juhtimist ning arvan, et peaksime kõik oma valimisringkondades selgitama, mida me soovime selles osas edasi teha. viimase eh, kolme nädala jooksul eh, pidime asju ajama nõukoguga. pean ütlema, et meie läbirääkimised olid nii-öelda halvatud, sest nii-öelda pool aju töötas, teine pool ajust oli puudu Eh, eh, neil läks kakskümmend üks päeva aega selleks, et esitada mingisugunegi ettepanek, mis ei olnud sealjuures aktsepteeritav. see ei olnud meie ootuste eh, kõrgusel. kaks miljardit kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kaheksasada miljonit kahe tuhande viieteistkümnendal aastal meenutaksin teile seda, et kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal aastal oli meie nõudmiseks eh, seitse miljardit eh, lisamaksete näol ja nõukogu pakkus meile kolm miljardit eh, kakssada miljonit ning ähm, ja pärastlõunal mõtles volinik, et võib-olla on võimalik kuidagi vahepealne seisukoht leida, sest võib-olla oleks võimalik kolm koma kaheksa miljardit, et võib-olla siis selle seitsme miljardi ja, ja kaheksasaja eh, eh, tuhande vahel jääks siis kolm koma kaheksa miljardit ja Itaalia eesistuja eh, kes oli seal mõningate saadikute ja paljude finantsnõustajatega ei olnud midagi paar eh, parlamendiga, eh, parlamendist eriti lugu ei peetud, väga vähe saime kohtuda ministritega ning eh, kokkuvõttes hakkame lõpuks jõudma nii kaugele, et saadame meie oma parlamendi assistendid lepituskohtumistele. nii et see oli nüüd esimene lepitusvõimalus pärast viimaseid parlamendivalimisi ja peaksime välja töötama äh, Äh, sobiva menetlusvormi ja nõudma ühtlasi enda suure, suhtes suuremat respekti. ma kohtusin täna hommikul proua Georgievaga ning äh, rääkisime siis äh, võimalikust ava, ajakavast. rääkisime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve projektist ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvest ja kahe Strasburgi täis kogul arutame me seda asja jõulueelsel nädalal. sooviksin teile sellest võimalikust ajakavast rääkida. komisjon arvab, et ta on võimeline vastu võtma otsuse kahekümne kaheksandal novembril, see tähendab siis järgmise nädala reedel. kuid äh, kõige kõrgemal poliitilisel tasandil meie liikmesriikides äh, Euroopa Liit ehk siis eesistuja komisjon pa,, eh, parlamendi juhatus, nõukogu juhatus, eh, komisjoni juhatus eh, peab suutma selle olukorra lahendada, me ei saa pidevalt nõukoguga tüli kiskuda. nõukogu peab olema selgelt, eriti puudutab see maksete küsimust. me soovime ka seda, et erivahendid äh, Äh, oleks kõrgemal seisvamad äh, kui lävendid. ülemmäär. ja samas on ka selliseid piire, millest me ei taha üle minna. Äh, komisjon soovib, et see asi oleks selgelt aetud, nad ei soovi, et see ebamäärasus jätkus. meil on äärmiselt raske garanteerida järgmistel kuudel vajalikke makseid ning äh, äärmiselt raske on äh, kõige kiireloomulisemate arvete maksmiseks praegu vahendeid leida. meie äh, nõudsime makseid, erivahendite kasutusele võtmist selleks, et kõige vanemad maksmata arved ära maksta. teiseks Eh, maksmata küsimuste suhtes eh, lubab nõukogu käivitada eh, menetluse oma võlgade likvideerimiseks. ei saa lihtsalt aktsepteerida, et on maksmata arveid. komisjon peab samuti selgelt reageerima. äärmiselt ebameeldiv on alustada arutelusid seitsme miljardi kohta, kui komisjon ütleb, et viie miljardi eh, kahesaja tuhande miljoniga on võimalik eh, asjad ära ajada. komisjon peab suutma oma eh, maksetõrked ära likvideerida. meil on veendumus ka selle kohta, et komisjon üritab oma seljatagust kaitsta, nii et küsimus on nüüd selles, et millest me üldse räägime, milline Eh, on üldse nende outstanding payments'i eh, eh, tegelik olukord. Mm, me peame selgelt ütlema, et need erivahendid peavad olema kõrgemad kui olemasolev ülemmäär. kui me selle kinnituse saame, mis peab tulema kõige kõrgemal tasandil, siis äh, järgmisel nädalal Strasburgis peavad toimuma kõrgetasemelised kohtumised volinikuga ning äh, arutame seal äh, arutelude äh, praegust, läbirääkimiste praegust seisu. ja volinik ütles, et komisjon võib kinnitada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kahekümne kaheksandal novembril neis tingimustes võime teisel detsembril pidada esimese ametliku äh, läbirääkimised. ma ei ole kindel, et see oleks eriti kasulik, igatahes äh, koordinaatoritega kohtume järgmisel nädalal, et otsustada. olgu, kuidas on, äh, komisjon kohtub kolmandal või neljandal detsembril ja võimalik, eh, võimalikud kolmepoolsed läbirääkimised võivad toimuda kaheksandal detsembril. eelarvekomisjon, meie komisjon kohtub üheteistkümnendal detsembril, et eh, kinnitada eelarveprojekt ja äh, selles äh, het-, sellel hetkel ei ole enam mingeid äh, muudatusettepanekuid äh, võimalik esitada. komisjon esitab eelarveprojekti, võttes arvesse mõningaid muudatusettepanekuid, mille me viimasel täiskogul Strasbourgis vastu võtsime. juhul, kui kokkuleppele jõutakse, siis nõukogu võib eelarveprojekti hääletada viieteistkümnendal detsembril ning sama päeva õhtul Eh, toimub eh, meie erakorraline kohtumine Strasbourgis õhtusel ajal, et eh, vastu võtta eelarveprojekt ning kinnitada meie kokkulepe muudatusettepanekute kohta ja et me seitsmeteistkümnendal detsembril saaks hääletada eelarveprojekti, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojekti see oleks siis see aeg, ajakava, mille oleme esialgselt paika pannud. kuid äh, veel kord äh, sooviksin ma tänada kõiki teie seast äh, selle tubli töö eest, mis me oleme ära teinud ning meie nägemuse eest, mille oleme välja töötanud, sellel ei ole ainsatki vastulauset olnud kogu selle protsessi vältel ning see ilmselt äh, Äh, oli meie edu tagatiseks, kuigi läbirääkimised lõppesid läbikukkumisega, kuid vähemalt parlament ütles selgelt välja oma seisukoha ja see peaks olema arusaadav ka meie kodanikelt. nii et veel kord suur tänu kõigile, loodan, et äh, lähipäevadel pärast äh, kolmepoolsete läbirääkimiste läbikukkumist peaks me üritama saavutada äh, Ehm, üksmeele, sest parlament on alati tugevam siis, kui me oleme üksmeelsed. proua Pardjasaval, suur tänu teile. Te võtsite väga hästi kokku meie praeguse olukorra, eh, selle, kuidas eh, edasi liikuda, milline meie eh, tegevuse ajakava peaks olema. sooviksin esitada ka väikese hinnangu lepitus öö, koos kohtumise kohta, sest alati on öeldud, et need kolmepoolsed läbirääkimised ei ole eriti edukad ja e, see e, nõukogu ülesehituse tõttu on neil palju raskem kokkulepeteni jõuda, samas aga ei ole eelarvemenetluses mingisuguseid e, pretsedente, kus nõukogul vähemalt viimasel hetkel ei suudaks eh, toetada mingisugust eh, kokkuleppe võimalust. sellega seoses eh, ei ole viimase kolme nädalaga edusamme sugugi tehtud. viimane kord, kui läbirääkimised, lepitusmenetlus läbi kukkus, olime saavutanud üheksakümmend protsenti kokkulepetest võimalikest, kümme protsenti jäi tegemata, seega oli paari päevaga lõppkokkuleppeni jõudmine siiski märkimisväärselt, märtselt lihtsam. praegusel hetkel ei ole me ühtegi sammu edasi teinud, oleme endiselt kõik jäänud oma seisukohtade juurde, meie endiselt leiame, et õnnetuseks maksed on meie parlamendi jaoks suurim prioriteet hoolimata komisjonipoolsetest ettepanekutest, mis esitati viimasel kohtumispäeval, ei suutnud me detailideni jõuda. komisjonil oli väga palju öelda. oleksime või pidanud neid üle vaatama ükshaaval, kuna aga meil ei olnud suurtes küsimustes kokkulepet saavutatud, ei saanud me ka detaile hakata üle vaatama. meil on aega detsembri täiskoguni kokkuleppeni jõudmiseks, kuid äh, kõigepealt äh, nõukogu peab äh, oma siseläbirääkimistes edusamme tegema ning peame üritama kesktee leida. me peame rõhutama seda, et me soovime kokkulepet, kokkuleppeni jõuda ning äh, peame selle selgelt mustvalgel välja ütlema, me soovime kokkulepet, kuid mitte ükskõik millise hinna eest. sellega seoses oleme äärmiselt äh, järjekindlad oma äh, nõudmistes, mitte väga karmid, sest äh, meie leidsime, et parlament on teinud väga suuri järeleandmisi juba, võttes arvesse komisjoni ettepanekuid. me ei soovi kokkulepet iga hinna eest, meie jaoks on äh, Eh, olemas siiski miinimummäär, millest eh, me ei ole nõus taganema ja maksete küsimus on meie üks eh, vähestest reaalsetest prioriteetidest. me oleme kõrvale jätnud kompromissid ning kompromissid olid need, mille nemad äh, olid äh, üheksakümne protsendi ulatuses oma projekti sisse pannud. peame nõukogu arutama ka kompromisside küsimusi, sest äh, mõned komisjonipoolsed ettepanekud tundusid meile olevat ebapiisavad. kuidas sellest olukorrast välja tulla? arvan, et kontaktid parlamendi ja eesistuja vahel peavad toimuma regulaarsemalt. ei saa toimuda ainult kolmepoolsed läbirääkimised. meil peavad toimuma mitteametlikud kohtumised näost näkku, sest seal ainult on võimalik tegelikult edasi liikuda. arvan, et peame üritama leida lahendust, mis võimaldaks meil rahulikumaks jääda, üritan leida äh, õigeid sõnu, et et mitte liiale minna, ühesõnaga, et me, et me saaks olla rahulikumad just konkreetsete arvede, arvude osas. see peaks tähendama seda, et me suudame maksete e, programmi koostada, kui nii raske on nõukogul öö, e, otsustada arvude osas, mis oleks e, vähegi võimalik parlamendil aktsepteerida miinimummäärade osas ühesõnaga oleks äh, äh, võimalik vähemalt nõukoguga kokku leppida reaalne maksegraafik, sest äh, nagu me ütlesime, meie jaoks on kõige olulisem see, et arved ära makstaks. me ei saa aktsepteerida seda, et äh, me, maksed jäävad endiselt tegemata, võttes arvesse, kui kahjulik on see paljude liik-, riikide jaoks, kes istuvad ise nõukogus, kus olukord on väga raske ning äh, kellel on suuri eelarveprobleeme ning meie muudame neid äh, probleeme veel tõsisemaks, sellepärast et aks-, makseid ei tehta. seega oleks vaja mõistliku kokkuleppeni jõuda nii nõukogu kui parlamendi jaoks ning äh, äh, komisjon peaks hakkama mõtlema tõsiselt selle peale, kuidas oma arveid ära maksta. suur tänu, proua raportöör, ütleb esimees. ning parandus äh, eelarveraportöör härra Dupree. suur tänu, härra esimees, et mulle sõna andsite. kas on veel vaja sellest rääkida? nagu te korduvalt olete meenutanud, eh, te soovite, et nõukogu eh, võtaks vastu parandusettepaneku number kolm, mille esitas komisjon, kes nõuab, eh, kes nõuab massiaktsineeringuid neli koma, nelja koma seitsme miljardi eest, mille saaks lisasissetulekute arvelt, mis Äh, on äh, siis äh, pärit hilinemisega makstud trahvirahadest, mille abil oleks võimalik võlgu vähendada, kuid nõukogu arvab, et need on võimalik seda raha omale taskusse või rahapauna toppida, kuidas soovite räägitakse siseturu reeglitest domineeriva seisukoha, domineeriva positsiooni ärakasutamisest ja nii edasi. meie oleme alati leidnud, et arved tuleb esimesena ära maksta, oleme seda alati mm, toetanud seda seisukohta ning leiame, et nõukogu eh, peab eh, meile eh, piisavad vahendid ja võimalused andmamaksete tasumiseks ta kui me pöörame, me leiame, et lisaeelarve kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on nii oluline, paranduseelarve õigemini, siis sellepärast, et see e, on oluline, need assigneeringud on olulised selleks, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve oleks reaalne, vastasel korral algab eelarve viie miljardilise e, võlakoormaga ning see tähendab seda, et e, assigneeringud kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ei ole järjekordselt piisav ning äh, ma, ma, maksmata arved aina kuhjuvad, praegu on neid kahekümne kolme miljardi ulatuses ja see võib jõuda kolmekümne miljardini, mis äh, tähendab äh, seda, et varem või hiljem tekib maksete osas väljapääsmatu olukord. sellega seoses leidsime, et me soovime kõigepealt kokkuleppe paranduseelarve osas ning äh, peame pöörduma liikmesriikide poole, äh, selgitamaks neile, äh, et ajage seda asja edasi, vastasel korral on olukord kahjulik meie kõigi jaoks ja nõukogu on veetnud tohutu hulga aega härra Cameroni probleeme lahendada üritades, selle asemel, et Eh, maksmata arvete eh, küsimusega eh, tegeleda. hoolimata sellest, et see aitaks Euroopa usaldusväärsust suurendada, Euroopa arengut edasiselt toetada ning seda peaks soovima ka iga endast lugupidav riigi ja valitsusjuht. suur tänu, nüüd algab arutelu, härra Keier. aitäh me kõik äh, mõistame ju, me kõik pärineme liikmesriikidest, me saame aru, et nõukogul on probleeme, lugege kas või Saksa ajalehti ja näete, mida meie ministrid arvavad. saate ju aru liikmesriikide olukorrast ka, aga kolleegid, meie ei suuda lahendada nõukogu ja liikmesriikide probleeme, on piiranguid, liikmesriikide eelarvetesse, me saame sellest aru, aga ka Euroopa Liidu eelarve on surve all. ja see ei ole mingisugune juhuslik äh, surve, see tuleneb liikmesriikidest ja aluslepingust, äh, mis sätestab kõikide kohustused. me ei saa vabastada liikmesriike nende kohustustest, äh, me ju mõistame, et liikmesriikidel on oma eelarved, aga ka Euroopa Liidu eelarvest tuleb kinni pidada. mõistan, et palju arutatakse säästmisvõimaluste üle, teisalt aga, head kolleegid, kui me räägime nõukogu huvidest, siis äh, nemad ei äh, pea kinni enda säästmisplaanist. Euroopa Kohtu olukord äh, on järgmine, nad äh, leiavad, et neil ei ole piisavalt äh, raha kohtunikele maksmiseks, nad ei suuda oma tööd äh, niimoodi ju teha, nagu neilt oodatakse. olukord on nii keeruline, et on esitatud kaebusi, nõutakse hüvitisi, sest Euroopa Kohus ei suuda piisavalt nobedalt oma kohustusi täita meil on vaja neljakümmend kohtunikku, mitte kahtekümmet kaheksat ja nõukogu ei suuda kokku leppida, kust peaksid ülejäänud kaksteist tulema. ja tüüpiline on see, et nõukogu lihtsalt lepib kokku, nii et iga liikmesriik saab kaks. küsimus, kuidas seda siis rahastada? sellele ei ole ma mingisugust vastustki kuulnud mida siis äh, teha? kui me räägime liikmesriikide huvidest, siis äh, ei ole säästmine väga oluline, siis on meil võimalik äh, kuuskümmend lisakohtunikku äh, palgale võtta ja selle tausta najal on Euroopa eelarve küsimus väga kibedaks muutunud. üksikute liikmesriikidele äh, tundub, et Euroopa Liit peab selle eest hoolitsema, et pidevalt eelarveridu kärbitakse ja tegelikult äh, täiesti tigedaks teeb see nõukogu positsioon. minul igatahes ei ole äh, lahendust sellele, lihtsalt võiks öelda, et meil on vastutustundetus, organiseeritud vastutustundetus Euroopa Liidu institutsioonide vastu. ja edasi, äh, järgnevaks läbirääkimisfaasiks ma teeksin sellise ettepaneku et härra juhataja juba viitas sellele, et tulevikus võiksime me läbirääkimistele saata lihtsalt oma assistendid mina teeksin võib-olla väheke pehmema ettepaneku. kui niimoodi läheb nagu eelmisel esmaspäeval, siis me peame aru saama sellest, et nõukogu osas ei ole liikmesriikidest ühtegi äh, esindajat, äh, kellel on ka esindusõigus. komisjon aga peab sellele äh, vastama. me võiksime lihtsalt selle pika tööpäeva vahele jätta sellepärast et ma olen meie koja üle uhke, aga ma arvan, et äh, igal juhul on äh, selliseid kohti Brüsselis, mis on äh, võib-olla parem, paremat meelelahutust pakuvad, kui viiendal korrusel istuda esmaspäeva õhtul kell üheksa. aga kui näiteks nõukogu äh, inimesed võtaksid kätte telefoni, helistaksid oma riigijuhile või peaministrile ja annaksid siis meile märku äh, ja kui tuleks äh, näiteks äh, positiivne äh, vastus, no sellest ma üldse ei räägigi, aga räägime siin ikkagi teavitamisest eelkõige. edasi vaatame, mis nõukogu arvab, võtame selle arvesse, paneme oma seisukoha sinna vastu ja siis läheme lihtsalt koju. niimoodi me hoiame kokku kõikide assistentide, töötajate, abiinimeste ning tõlkide aega ja palju raha selle taustal saan ma lihtsalt rõhutada seda, et need maksed, mis on praegu tasumata, tänases majanduskriisis peavad olema prioriteetsed. samas ma ei näe seda, et nõukogu aitaks mingisugust ettepanekut esile tuua, mis sellist maksete kriisi praegu saaks stabiliseerida isegi, sellest ma ei räägi, rääkimata sellest, et see kuidagi lahendatakse nii et äh, sellel taustal äh, tekib küsimus, kuidas siis ilma erivahenditeta äh, on võimalik üldse kuidagi nende maksetega nulli tulla. minu arust selle loogika kohaselt mitte ja kui nõukogu praegu tulevikus sama palju saaks pühendada sellele, et näiteks Hollandi või Ühendkuningriigi raske olukorraga tegeleda, siis me juba jõuaksime mitu sammu edasi. Merci. suur tänu, härra Fernandes, palun. president, algumas constatações. A primeira é que o parlamento está. suur tänu nende kommentaaride eest parlament eh, juba kogu eh, protsessi algusest peale on olnud tegelikult väga hästi ühte äh, meelt just äh, makse, äh, maksete osas. nõukogu samas ei ole üldse olnud ühte meel kogu selles küsimuses, mis eelarvet puudutab ning isegi nad ei ole jõudnud kokkuleppele selles osas, kuidas tõsised makseprobleemid lahendada. sama enamus, mis nõukogus andis volituse programmidele, eh, VKE-dele, noortele, eh, teadus- ja arendustegevuseks. nüüd keeldub andma luba maksete tegemiseks, mis on ju nendesamade projektide eh, järelm, mida nad alguses ellu kutsusid see eh, mõte, et parlament tahab rohkem raha, ei ole ju õige. parlament püüab praegu seda segadust eh, lihtsalt kuidagi lahendada. ainuke asi, mida meie tahame, on see, et eh, eelarve lihtsalt kokku ei kukuks. meie tahame seda, et usaldusväärsus institutsioonide vastu taastuks. ja oluline on see, et kõik sellest aru saaksid ning et kõik püüaksid õla alla panna ja mitte ainult parlament ei pea siin üksinda midagi tegema. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on praegu risk äh, selles, et kakskümmend kuus miljardit äh, täitmata kulukohustusi on meie kaelas, raha on tegelikult ju olemas ja aitaks lahendada seda äh, mm, probleemi neli koma üheksa äh, miljardit eurot nii et siin on üle kahekümne miljardi veel puudu. nõukogu siin räägib äh, trahvidest, sanktsioonidest äh, ja muust ja selle asemel, et trahviraha kasutada oma arvete maksmiseks, tahab ta, et äh, see raha suunataks liikmesriikide taskutesse tagasi. nii et öeldakse, et liikmesriigid maksavad välja neli koma üheksa miljardit eurot kaks tuhat neliteist on meil olemas juba eelarve olemas, meil on olemas siin ettenägematute kulude reserv ja muud aspektid ja meil on vaja sada nelikümmend kaks miljonit eurot äh, nõukogult kätte saada. sada nelikümmend kaks jagatud kahekümne seitsmega on null koma null null üks protsenti Euroopa Liidu kogu eelarvest. ja veel üks asi, mis praegu on toimumas me tahame ju töökohtade loomist, tahame kasvu, me tahame olla usaldusväärsed, me tahame, et Euroopa Liidu äh, eelarve, mis on mitmeaastase finantsraamistiku osa, mõjutaks äh, suuri programme ning aitaks meil edasi liikuda, aga kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, mitmeaastase finantsraamistiku praegu üldse ei rakendatagi. kaks tuhat neliteist me praegu näeme, et eelnevate aastate programmides äh, on piisavalt maksmata arveid, aga samas küsimus, kus on uued programmid, kus on need lubadused, mida Euroopa Komisjon Euroopa kodanikele lubas, et me loome töökohti, et me tahame teadus- ja arendustegevus edasi minna, me tahame võidelda vaesusega. kus on kõik need programmid, mis äh, on juba äh, kokku lepitud? see on väga tõsine küsimus, aga väga lihtne lahendus on sellele kõigele volinikul on lihtne praegu mitte kuulutada välja rohkem projekte, aga volinik peaks olema tegelikult kohustatud kõigepealt operatsiooniprogrammidega pihta hakkama. ja see, et äh, see praegu aset ei leia, on väga tõsine probleem. parlament ei küsi mitmeaastasest finantsraamistikust rohkem vahendeid va, me palume lihtsalt seda, et need lubadused, mis on juba täidetud, äh, antud tuleb täide, täita ka aitäh, härra Düllanu. härra esimees, see on tõeliselt kurb teatritükk, mida meie kodanikud pealt vaatavad. kui see oleks lihtsalt äh, burlesk, poleks midagi, aga tegu on kahjuks tõelise draamaga. Äh, kodanikud äh, küsivad endalt, milline on Euroopa tulevik ning see on äh, oluline küsimus, mida arutada. meil ei ole praegusel hetkel õigust äh, nõukogule järele anda. kui äh, me seda teeme, siis me jätame ukse lahti kõigile euroskeptikutele, kes vähegi seda soovivad. mis äh, puudutab ähm, ähm, maksete assigneeringuid, siis peame oma seisukohtade juurde jääma lõpuni. muidu oleks me vastutustundetud. me peame siiski veel kaugemale minema me ei tohi e, jätta kulukohustusi kõrvale, need on äärmiselt olulised, kui me ei teeks jõupingutusi kulukohustustega, siis e, Euroopal ei oleks enam võimalik e, arutada jätkusuutliku arengu küsimust, infrastruktuuride küsimust, Ehm, samuti ka näiteks noorsoo küsimust. Need on ju teemad, mis on kõne all kõikides liikmesriikides. kõik need liikmesriigid, kes nii ilusaid sõnu teevad, ei ole eh, nõus eh, sõnu eh, tegudeks muutma. see tähendab seda, et ka meie peame olema äärmiselt tähelepanelikud ehm, eelarve assigneeringute küsimustes me võime aru äh, saada äh, enim panustajatest riigid. seni, kuni me ei ole saatnud äh, Euroopa omavahendeid, ei, see on kindel, et sama probleem kerkib esile igal aastal, nii et jäägem äärmiselt rangeks maksete assigneeringute eh, E, juures e, ja nõudkem, et sõnad e, muutuks ka tegudeks liikmesriikides. proua Lepardel, palun. suur tänu, juhataja. ma olen nõus kõikide eelkõnelejatega, aga ma arvan, et selgelt tuleb ka öelda välja, et nõukogu suhtumine ähvardab praegu raputada Euroopa Liidu institutsioonide alustalasid ma arvan, et me saame edasi äh, minna usaldusväärsusega, mille me saame sellest, et tasumata maksed ära tasutakse. Äh, praegu igatahes nõukogu meid piisavalt ei äh, austa ja me peame lööma häirekella. me ei saa olla sellega kõigega nõus. meil on täpselt samasugused volitused ja jõupiirid nagu ka komisjonil ja nõukogul äh, ja me ei räägi ju siin praegu Euroopa Parlamendi eelarvest, me räägime eh, Euroopa Liidu eelarvest, millele heakskiidu peab andma parlament. täna oleme aga olukorras, mis on lihtsalt eh, lõputu nõiaring me ei saa liikmesriikidele makseid tasuda, investeeringuid ei saa ellu viia, projekte ei saa eh, lõpetada ja me ei saa ka positiivseid mõjusid luua niimoodi Euroopa Liidu liikmesriikide majandusele ja seetõttu napib vahendeid tulevikueelarvetes ma arvan, et me peame väga äh, tõsise häiresignaali saatma ka liikmesriikidesse. parlamendil on vaja ühtset positsiooni, leian ma. Äh, pikka aega on juba see protsess kestnud äh, ning väga masendav on siia tulla ja rääkida sellest probleemist, millele mingisugust lahendust ei ole ja lahendust ei leita. Euroopa Liidu eelarve on üks väga olulisi baaselemente Euroopa Liidu toimimise juures ning see toetab ka liikmesriikide arengut ja me peame sellest aru saama. suur tänu. Eh, suur tänu, juhataja. loomulikult eh, saan ma eh, raportööri ja kolleegidega ainult olla ühte meelt selles osas, kuivõrd keerukas olukord on tekkinud pärast lepitusmenetlust ja eriti tegelikult see olukord, mis tekkis lepitusmenetluse enda päeval. sellest on juba räägitud. aga enne, kui ma teen omalt poolt äh, mõned ettepanekud, tahaksin ma rõhutada ka seda, äh, milline oht on tekkinud ja me oleme seda juba tunnustanud mitu korda, kuidas selline olukord võib äh, ainult äh, õli valada tulla euroskeptikutele kodaniku hulgas? täna lisaks maksmata arvetele ning Euroopa kodanike ärritamisele sellisel moel et tekib äh, Euroopa vastaseid meeleolusid ka teistes äh, valdkondades. Äh, avaliku arvamuse mõjutamine on võimalik, me saame siin üht-teist ära teha. ma ei tea, kuidas teie koduriikides asi on, kas võib-olla meedia on ettevaatlikum ja uurib Euroopa Liidu asju süvitsi, aga vähemalt Itaalias on olukord selline, et mõningad päevalehed ütlevad, Äh, õnnelikud äh, Euroopa Liidu äh, Parlamendi liikmed paluvad liikmesriikidelt sada nelikümmend miljonit ja rohkem eurot selleks, et oma maksmata arveid tasuda. ma arvan, et me peame olema selliste väljaütlemiste suhtes väga ettevaatlikud ja me peame konkreetselt selgitama ka meediale, millest me räägime, me ju ei palu raha selleks, et oma vee või kohvi eest maksta me küsime raha selleks, et maksta ära arved, mis on juba mitmeid kuid maksmata olnud. et see on tegelikult üks äh, olulisi asju, millest ma tahtsin rääkida. ja edasi äh, teen kiiresti, ütleb kõneleja. ma arvan, et me peame õlg õla kõrval seisma nii meie komisjonina kui ka parlamendina. me peame äh, poliitilist toetust kõrgemalt tasemelt tasemelt, äh, parlamendi kõrgetelt tasemetelt, äh, me peame äh, tegutsema ettevaatlikult ja tagama seda, et kõik meie tegevused oleksid suunatud nendele eesmärkide täitmiseks, mida meil komisjonilt vaja on. ja poliitilise surve osas me peame igatahes veenduma selles, et Itaalia eesistuja on, oleks tõhusam, kui see siiamaani on olnud, nad peavad kuidagi peenetundelisemalt asjale lähenema ja ma arvan, et äh, me kõik, kui te lubate, pöördun teie poole, peame tegema ära kodutöö omaenda koduriikides. ma arvan, et äh, aega napib. siin ei ole tektika, taktikateks ja pikaks ootamiseks enam ruumi. oleme praegu jõudnud ajahetke, kus äh, kõik meie hulgast just liikmesriikide ja nõukogu osas peame omad vastutused välja kandma ning töötama komisjoniga konstruktiivselt koos. me ei tohiks igal juhul äh, sellises pettekujutelmas tiirelda, et meil aega on äh, palju. peame tegema omaenda koduriikides töö ära, rääkima oma kolleegidega äh, koduparlamentides ja valitsuses ning rõhuma sellele, et otsus tuleb võtta Euroopa Liidu kodanike hüvanguks, aitäh! E, suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin tänada teid, härra juhataja, isiklikult ning raportööri ja kõiki kolleege, kuna need läbirääkimised, kus me osalesime, tegelikult me seisime seal ühtse liiduna ja olime ühte meelt. nõukogu küll tundub, et on omavahel ühendatud, aga sisemiselt olid siiski seal suured lahkhelid. kui me oleme äh, meelekindlad, siis lõpuks saadab meid ka edu. kuna nõukogu ei ole nõus äh, maksmata arveid tasuma, on mitmed äh, Äh, liikmesriigid selles positsioonis, et nad on ainult neto sissemaksjad äh, ja see võib äh, tuleviku tendentse halvasti mõjutada. igal juhul mängib see trumbid kätte euroskeptikutele ja ähvardab meie suuri eesmärke. küsimus on, kust nõukogu peaks raha võtma? väga ohtlik alternatiiv on see, et nõukogu poolt tahetakse Äh, tasumata äh, makseid edasi lükata. Äh, nõukogu ei kiida heaks eelarveprojekti, kuigi praegu igal juhul üksmeelt selles osas nende poolt ei ole. peame tegema igal juhul kõik endast oleneva ja komisjoniga koos survestama selleks, et nõukogu leiaks Euroopa Liidu rahastamiseks alternatiivse meetodi tuleviku jaoks. küsimus on, kas nõukogu peab oma võetud kohustusest kinni või mitte. uus eelarve peaks baseeruma omadel vahenditel ja me peame selles osas edasi liikuma, sest muidu on täitmata kulukohustuste probleem akuutne ka tulevikus. samuti peame tegutsema rahvusriikide tasanditel Äh, peame kõik äh, tegema paremini ja tõhusamalt, mida on võimalik teha Euroopa Liidu tasandil paremini. ja rahastamine äh, saavutab selle, et tulevikus täidab, saadab meid edu. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain kiinnittää huomiota erääseen seikkaan, joka... Suur tänu juhataja. Veel on üks aspekt, mis minu jaoks oli oluline ja ma Äh, tahaksin äh, viidata tagasi siin Lissaboni lepingule. Äh, meil oli viimastel aastatel juba tegelikult kolm korda täpselt sama olukord ja ummiktee ning me peaksime mõtlema täpsemalt, kuidas me alati sellises olukorras lõpetame. ning kuidas me alati sattume sellisesse raskesse olukorda ja lõpuks äh, tekib küsimus, äh, kuidas me aluslepingute baasil nüüd edasi saaksime minna. Merci, madame Souline. E, äh, proua Massolina, suur tänu, kolleegid, suur tänu juhataja mulle sõna andmast. tahtsin ka debatis kaasa rääkida, ma arvan, et arutelu on oluline. ajakava mille te meile esitlesite, äh, näitab üheselt, et äh, meil on vaja äh, nõukoguga ja komisjoniga veel mitu korda kokku istuda. ühest küljest on see muidugi hea, sellepärast et me tahame ju saavutada, mis on meie parimates huvides. teisest küljest aga see ajakava ise viitab sellele, et läbirääkimised saavad olema väga rasked, ka tulevikus. kui me kokkuleppele ei jõua, Eh, peame me eh, rääkima kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest eh, kaheteistkümnendike võtmes. ja me peaksime endast, enda käest küsima, et millise sõnumi saadab see meie valijatele. sellepärast, et valijad on meid usaldanud omaenda huvisid esindama Euroopa Parlamendis. maksmata arved tekitavad probleeme Euroopa Liidu raamatupidamises. ja me võime öelda praegu, et äh, me näeme maksekohustuste täitmata jätmise osas äh, väga suurt distsipliinitust. see muidugi ei ole mitte mingil juhul julgustav VKE-dele. kui ma olen kõigesti aru, õigesti aru saanud, äh, siis maksmata arvete probleem hakkas kuhjuma juba alates kahe tuhande kümnendast aastast ning käesoleval aastal on meil endiselt täpselt seesama probleem. karta on, et see probleem jätkub ka järgnevatel aastatel. me peame leidma pro probleemile lahenduse ning me peame veenma nõukogule Äh, selles, et äh, ta maksmata arvete jaoks meile ka piisavalt katet lubaks. teisest küljest, kui see äh, paranduseelarve projekt nüüd piisavalt kiiresti vastu ei võeta, seab, paneme kahtluse alla kõik, mis eelarves on juba saavutatud, näiteks solidaarsusfond ja üleilmastumisega kohanemise fond Äh, ma vaatan järgmise täiskogu päevakorda ja kahekümne viiendal novembril paistab, peaksime me hääletama kõikide nende raportite üle täiskogul hääletamiseks nii siis läheb, aga äh, tehnilises võttes, kui mina kõigest õigesti aru saan, siis äh, ilmselt see tehniliselt ei rakendu. nii et küsimus, kuidas me ütleme oma kodanikele, et see probleem, mis on tekkinud ilmastikuoludest äh, erinevatest Euroopa osades maavärinate tõttu, kõik need rahad on inimestele lubatud, aga nad ei jõua inimesteni õigeaegselt. me oleme komisjonis juba korduvalt sellest rääkinud. nimelt äh, menetlus, äh, kuidas Solidaarsusfondist ning äh, üleilmastumise mõjudega kohanemise fondist äh, rahasid kätte saada. Need menetlused on liiga pikad, aga meie koos nõukoguga tegelikult venitame nende maksete tegemist veelgi. see ajakava, mille te meile esitlesite, härra juhataja, läbirääkimisteks loodan ma, võimaldab meile piisavalt aega, et kokkuleppele jõuda ning ma loodan, et mitte ainult maksmata arved, vaid ka äh, kõik äh, ette nähtud rahad makstakse liikmesriikidele lõpuks välja, aitäh. nii, äh, arutelu hakkab äh, lõppema. eks ole, suurim paradoks on see, et kolmesaja miljardiline investeerimisplaan pakutakse varsti välja härra Junckeri poolt ning Briti pressis korrati ühe Prantsuse ministri sõnu, kes ütles, et on vaja nii-öelda värsket raha sellesse plaani. ja meie räägime siin kolmekümnest miljardist maksmata arvetest, mis äh, saadab raskusse ettevõtted, äh, kohalikud omavalitsused, seega kahjustab majanduskasvu töökohtade loomist. nii et äh, peab meenutama valitsustele nende kohustusi ärge lubage oma koduriikides öelda, et meie oleme kulutaja parlament. meie seisukoht on selline, et kui kohustused enda peale võeti, siis maksmishetkel tuleb oma kohustused ka täita. selles on küsimus. enne eh, peaks võib-olla andma härra Junckerile võimaluse oma eelarve ise ette valmistada enne kui ta äh, härra Barroso äh, äh, eelarvet kinnitama hakkab. ma küsisin endalt, kas ei ole kuidagi võimalik kokku viia seda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet ja kolmesaja miljardilist investeerimisraha kokkuvõttes loodetakse ju erasektori äh, Eh, eh, hoiuste investeerimise peale. selleks aga, et see toimuks, peaks olema meie poolt eh, mingisugustki liikumist näha. et säilitaksime oma kolmekordse A, nii et kui räägime projekti võlakirjadest, siis öeldakse, nõukogu ütleb, et Euroopa teeb väga palju, kuid tegelikult kokkuvõttes ärgem unustagem, et turg oleks niikuinii seda kõike teinud meil on vaja garantiisid ja need garantiid peavad tulema kas liikmesriikidest või Euroopa Liidust. võib-olla oleks äh, vaja ka mingisuguseid ressursse eh, panustada, mis oli finantsgarantiide fondis olemas, mis äh, majanduskriisi, äh, Kreeka võlakriisi käigus ning meil on vaja ka Euroopa stabiilsus- stabiilsusmehhanismi kasutada. ja samas praegusel hetkel ei puudub igasugune demokraatlik kontroll, mida on vaja. vaatame, mis saab kolmesaja miljardilisest eh, investeerimisplaanist, me kõik loodame, et see ei jää lihtsalt eh, tühjaks kirjasõnaks, vaid eh, see tõesti viiakse ellu. ütlesin teile, et põhilised küsimused maksete osas, erivahendid, ülemmäärade küsimus et neid kontrollitaks kõige kõrgemal tasandil. me ei soovi maadlusmatši igal aastal parlamendi ja nõukogu e, kohta, sest see diskrediteerib kogu Euroopa Liitu. nii et e, soovime, et õige e, valitsusjuhid käituks adekvaatselt ja et nad ei saadaks meile siia oma sekretäre, kes tegelevad ainult lähiküsimustega ja e, tegelikult see näitab nende suhtumist kõige rohkem. ma arvan, et proua volinik suudab seda olukorda parandada. nüüd lähipäevadel, kui te kodudesse tagasi lähete, liikmesriikidesse, ma e, paluksin, et, et e, eelkõige valgustaksite oma liikmesriikide valitsust, sest paljud ministrid ei ole asjast õigesti aru saanud ning samuti, et esitaksite ka omapoolse kommünikee. see puudutab eriti erivahendeid. paljude tavainimeste jaoks on see asi arusaamatu. selgitage, et on võlgu, mida tuleb aina juurde, viis miljardit kaks tuhat kümme, kolmkümmend miljardit praktiliselt praegu. ja see ei saa jätkuda. kui on Ehm, kui on eh, ettenägematuid sissetulekuid, nagu praegu on olnud seoses eh, trahvirahaga, siis peaks seda kasutama. kui kiiresti läheb kohtutes konkurentsiküsimuse otsustamine? Eh, kohtud jõudsid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, et loodaks kaksteist lisakohta kolme aasta jooksul. ei ole valitsused suutnud äh, kokku leppida, sest kaksteist see ei ole sugugi mitte tasuta. selle peale teatasid kohtud, et me loome kakskümmend kaheksa uut kohta ning äh, Euroopa samas nõuab, et me äh, kulutu, riigi kulutusi vähendaks. nii et väga selge, väga lihtne sõnum, äh, oma võlad tuleb ära maksta ning kui on ootamatud sissetulekud, ennenägematud, ettenägematud sissetulekud, siis äh, tuleb neid kasutada selleks, et tuleb neid äh, ära kasutada, sest kolmekümne miljardiline võlg tuleb lisada liikmesriikide puudujääki. mitte kõik kolmkümmend protsenti, kui näiteks panus on viisteist protsenti, siis äh, see miinus viisteist protsenti tuleb panustava riigieelarvesse lisada. seda teevad reitinguagentuurid kui nad ar-, ar-, kui nad hindavad liikmesriikide eh, maksevõimet. meie soovime saavutada kokkulepet, aga mitte ükskõik millise hinnaga. praegu parlamendi koosseisu tööaja alguses meil on teatud põhimõtted, millest me ei saa loobuda ja leian, et, et eh, oma kohustusi, kohustuste täitmist tuleb nõuda. sooviksin tõesti äh, et suudaksime üksmeelseks jääda kuni lõpuni. parlament on kõige tugevam siis, kui ta tegutseb ühe, üheskoos. nüüd. räägime määruse muutmisküsimust e, muudatuse või muudatuseelarve number kuus näeb ette üheksa miljardi viiesaja miljoni suurust panust liikmesriikide poolt ning see tähendaks seda, et äh, tuleb välja töötada uus lisandväärtus puudutab siis SKP-d liikmesriikides ja oluline vahe on selles, kui palju liikmesriigid äh, panustavad äh, ja kui palju nad tagasi saavad äh, eelarvesse, oma riigieelarvesse. kuid erinevus üheksa miljardi, viiesaja miljoni ja kümne miljardi vahel on viissada miljonit ning selle sooviks liikmesriigid endale tasku pista. härra Dupree, te olete raportöör see kõik äh, oleks pidanud valmis olema esimeseks detsembriks, ei ole. ja äh, nõutakse nüüd kiirendatud menetlust. jah. härra esimees, kõigepealt täpsustus, äh, see puudutab siis omavahendeid. ma ei ole ainus raportöör, meid on kaks Rahvaparteist härra Levandovski kes vabandab, et ta ei saanud täna siin olla, kuid äh, ta on minuga sellest äh, pikalt rääkinud. teine raportöör olen siis mina. milles on probleem? enne esimest detsembrit äh, on vaadatakse üle lisa Äh, ressursid ja käibemaksupõhised ressursid liikmesriikide panuse arvestamisel Euroopa eelarvesse. ning äh, see küsimus on väga oluline, eriti teatud liikmesriikide jaoks. Te teate, et äh, reservatsioonid ühelt ja teiselt poolt, ühed on nõus, teised ei ole ja enam-vähem kokkuleppele jõuti pärast pikki läbirääkimisi. see tähendab, et see summa on oluline teatud riikide jaoks eriti ühele, mis, mida ma nimetama ei hakka, kuid äh, mida kõik teavad. Äh, nemad on teatanud juba, et rambivad jalgu ja ei maksa. teised liikmesriigid äh, on samuti hädas olnud, mitte ainult Suurbritannia, näiteks Hollandil on samuti mitte nii suure summaga küsimusi. Itaalias äh, on samuti äh, probleem nõukogu, aga äh, leppis kokku muudatusettepanekus, mis puudutab määrust üksteist viiskümmend murd kaks tuhat, mida me meenutasime viimasel kohtumisel, rääkisime sellest, milliseid muudatusi on välja pakutud. see tähendab põhimõtteliselt seda, et kui eh, liikmesriigidelt nõutakse liialt suurt panustamist ja see eh, eh, ületab ülemmäära, siis on võimalik edasi lükata maksmist esimese septembrini järgmisel aastal. nii et härra Cameron ei pea kolm miljardit eurot kui kokkulepet ei ole. ta ei pea maksma kahte miljardit enne järgmise aasta esimest septembrit. ja komisjon on Äh, on äh, asjaga väga innukalt tegelenud ja töötanud välja nõukogu äh, nõudmisel ettepanekud, kui need ettepanekud tehti, siis parlament, paluti arvamust, nõukogu teeb selle arvamusega, mis ise heaks arvab, kokkuvõttes jõuab asi kontrollikotta. meilt nõutakse arvamust ja seda kiireloomuliselt. Nad soovivad seega äh, et äh, esitaks oma arvamuse äh, ja seda juba järgmise nädala täiskogul. härra Levandovski ja mina leiame ja arvatavasti paljud äh, kolleegid, vähemalt selline mulje jäi meil, mul möödunud koordinaatorite kohtumisest leiame, et meie ei pea sellele nõudmisele kiireloomuliselt vastama. me võime arvamuse koostada, kuid mitte kiireloomuliselt, mitte selleks, et neile tagasi teha. no härra Fernandes ütles seda väga õigesti, vaid öö, äh, kiireloomuline on meie jaoks, see on kokkuleppele jõudmine kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, paranduseelarve ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kohta ning äh, Äh, äh, liikmesriigid aga eelistavad äh, mitte sellega tegeleda, vaid rääkida maksete tegemise edasilükkamisest. Nad ei soovi kokkuleppele jõuda ei päranduseelarve ega kahe tuhande viieteistkümnenda eelarve kohta. nii et minu ettepanek, mille sooviksin esitada ja mida, mille Eh, osas ma sooviksin toetust kõikidelt fraktsioonidelt, mitte selleks, et nii-öelda kätte maksta, vaid eh, selleks, et eh, kinnitada, et me ei ole nõus sellega, et nõukogu meilt kiireloomulist arvamust nõuab selle küsimuse arutamiseks. leiame, et peaksime Eh, võimalikult üksmeelselt seda seisukohta väljendama, seda rohkem, kui oleme seni teinud läbirääkimistes nõukoguga. suur tänu ja miks äh, kiireloomuline, kui see on retroaktiivse iseloomuga? ja härra Fernandes. Senhor eh, president, urgent é pagar o que se deve. austatud juhataja kiireloomuline küsimus on see, et me peame maksma välja selle, mille me oleme äh, juba välja lubanud, paranduseelarve, mis on nõukogus olnud juba laua peal pikka aega ja nõukogu ei ole selles osas midagi otsustanud. räägime täna määrusest, milles, milles ei ole sisuliselt mitte midagi uut. me räägime probleemist, mis on nõukogu probleem. ja nad püüavad äh, selle kuidagi meie kaela lükata nõukogu oli see, kes tuli välja ideega, et äh, omavahendite süsteemi tuleb muuta. Äh, nemad tulid välja sellega, et äh, liikmesriigid üksikult peavad tegema täiendavaid makseid, nõukogu oleks saanud õigeaegselt tegutseda ja see oli kõik ettenähtav, mitte midagi ei ole siin ebaharilikku ja see oleks muutunud nii kiireloomuliseks Äh, loomulikult äh, meie näitame üles head tahet, äh, aitamaks nõukogul saada üle omaenda võimetusest tegutseda õigeaegselt. aga siin on ka kõik paranduseelarved on selle, sellesama probleemistikuga seotud ja me tuleme selle kõigega välja õigeaegselt, sellepärast et kiireloomulise definitsioon meie jaoks ei ole täpselt sama, mis on see nõukogu jaoks. nii nagu te ise ütlesite, juhataja, kõik, mis siin vastu võetakse, eh, tegelikult eh, töötab tagantjärele, mikspärast siis nõukogu tahab eh, praegu nii hirmsasti tagasi, edasi pressida, eriti valdkonnas, kus on näha, et nad ei suuda koos tegutseda tõeline kiireloomuline küsimus on maksed EKE-dele, maksed noortele inimestele, eh, kes eh, rabelevad vaesuse küüsis. nõukogul tundub siin kiiret ei ole ja see on minu arust tõeliselt kiireloomuline küsimus, aitäh. proua Korjas-Saval, suur tänu teile. väga vähe on lisada härra Dupree suurepärase sissejuhatuse järel ning äh, mida jagavad ka härra Levandovski ja härra Fernandes. ainus, mida öelda, on see, et sotsialistide fraktsioon toetab neid täielikult, peaksime äh, keskenduma oma jõupingutused äh, sellele, et maksmata arved makstakse ära ning et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eelarve tegeleks eriti kiireloomuliste küsimustega. äärmiselt kurb Äh, oli näha, kuidas nõukogu äh, kibe kiiresti kokku leppis selles küsimuses ja ei pööranud vähimatki tähelepanu sellele, mida me peaksime hoopis tegema. Äh, oleksime pidanud selle lahendama enne keskööd esmaspäeval, kuna nõukogu polnud siis, me ei teinud seda, sest nõukogul puudus ühine seisukoht. suur tänu. härra Dupre vaadake siis, millises suunas raportit edasi kirjutada ja jagage oma seisukohti ka härra Levandovskiga. suur tänu, kui teised fraktsioonid äh, kõhklevad, siis palun teatage seda mulle. mina äh, praegusel hetkel äh, lähtun põhimõttest, et vaikimine on nõusoleku märk. väga tore. suur tänu käitun teie soovide kohaselt. Äh, nii et ühtsus äh, ja üksmeel äh, meie komisjonis jätkuvad edasi. edasi räägime nüüd globaliseerumisega kohanemise fondi kasutamisest lootuses, et seda kasutatakse õnnetuse järgselt, äh, seda ei saa kahjuks õnnetuse järgselt kasut-, äh, eelselt kasutada. esimese raporti on koostanud härra Zani. ja see puudutab, vabandust, esimene raport puudutab äh, Whirlpooli ettevõtet Itaalias ning äh, härra Giotti on raportöör. Teil on sõna. Ah, grazie presidente eh,. Il testo proposto dalla commissione. aitäh, esimees. komisjon tahab kasutusele võtta globaliseerimisega kohanemise fondi, et restruktureerida Whirlpooli tootmine Itaalias, tegemist on ühe suurema mm, kodumasinate tootmisettevõttega, kes äh, keskendab oma, koondab oma tootmise paari tootmiskohta Trentos, äh, kus on äh, Whirlpool koondanud mitmeid töökohti. valitsus ja ametiühingud on soovinud ühte koma kaheksat miljonit eurot globaliseerumisega kohanemise fondist, mis kataks kuuskümmend protsenti äh, kuludest, äh, mis läheksid äh, raskustes töötajatele. tegemist on standardraportitega, tööhõivekomisjon arutab seda ka, muudatusettepanekuid saab esitada neljanda detsembrini ja hääletamine komisjonis toimub üheteistkümnendal detsembril et see siis jaanuaris Strasbourgis hääletusele panna, aitäh. Euh, kes soovib sõna võtta selle raporti kohta? kas on äh, midagi lisada, ei ole, siis järgmine raport äh, ja äh, härra Albrecht räägib Fiatist Poolas. ma räägin poola, poola keeles. wniosek w tej sprawie Polska złożyła w see ettepanek äh, tehti äh, Poola poolt juulis kaks tuhat kolmteist. ma tahaksin äh, siin rõhutada järgnevat. nimelt kogu see ülekond, ülevaatamine võttis aega aasta ja kolm kuud, et täpne olla. tegemist on tõepoolest väga pika ajaga. me räägime siin Fiati Poola tehase üle tuhande viiesaja äh, töötaja äh, lasti Fiati äh, tehasest lahti ja kakssada viiskümmend inimest sealhulgas tarneketist. nii et kokkuvõttes rohkem kui tuhat inimest puudutab see küsimus ning me räägime siin miljon kakssada tuhat tuhandest eurost, mis on pool kogu summast nii et äh, viiskümmend protsenti kogu projekti eelarvest, äh, mis on kokku kaks koma viis milja-, miljonit äh, eurot. erinevad koolitused, praktikad ning praktikastipendiumid olid ette nähtud, see projekt on rakendatud ning ka kätte on saadud äh, juba nendele projektirahadele läbi Poola valitsuse reservide. Äh, Poola valitsus ei oodanud, äh, vaid süstis sellesse projekti oma vahendid. ja nüüd on siis küsimus, et, et nende vahendite tagasimaksmine Poola valitsusele on peatunud samas aga projekt ise on lõpule jõudnud ja need kulud, mida peaks nüüd veel katma, on viissada kuuskümmend tuhat eurot. mikspärast on see tagasimaksmine nii kaua kestnud, see on ka tuleviku tarvis oluline küsimus, sellepärast et jah, väga hea on siis, kui projektil on hea idee, aga veel parem on see, kui raha on võimalik kiiresti kätte saada, et seda välja maksta nii et detsembris tuleb selle üle hääletada kindlasti, suur tänu, härra juhataja. muudatuse esi-, e-, ettepanekute esitamise tähtaeg on neljas detsember kell seitseteist null null ning üheteistkümnendal detsembril hääletame seda eelarvekomisjonis ja e, Strasburgi täiskogul detsembris. kes soovib e, härra Oblihti raporti teemal sõna võtta, keegi ei soovi järgmine raport puudutab Air France'i Prantsusmaal ja härra Zani on raportöör. presidenti ähm, lun-. aitäh. üheteistkümnendal novembril võeti vastu otsus võtta kasutusele globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid Prantsusmaal, toetamaks koondatud töötajaid lennundusvaldkonnas, eriti just Air France'i endisi töötajaid. tahaksin rõhutada, et summa, mida taodeldakse, on üsnagi suur. see on umbes kakskümmend kuus miljonit eurot ja seda kasutatakse viiekümneprotsendiliseks töötajate taaslõimimise kavaks, see on väga suur äh, summa, sest äh, see programm puudutab väga paljusid inimesi, kolm tuhat üheksasada äh, töötajat ligikaudu ja see kestab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulist kolmekümne esimese oktoobrini. osa nendest töötajatest, kes koondati jäävad siis selle raamistiku alla. Prantsuse valitsus on juba alustanud äh, programmi rakendamisega, nad osutavad toetust töötajatele ja siin on tegemist äh, nende summade hüvitamisega Prantsuse valitsusele, mida nemad juba kulutanud on. lennunduse olukord Euroopas on väga raske, nad on pihta saanud majanduskriisist, ja kõige olulisem mõju nende töökohtade kadumise puhul on kahetine. kas suurimad Euroopa lennufirmad on kaotanud turuosa? sest Pärsia lahe firmad on oma turuosa suurendanud. ja samuti on kasvanud kütusekulud tulenevalt sellest, et aastast kaks tuhat kaheksa on naftahinnad tõusnud ja loomulikult kütuse hind mõjutab olulisel määral lennufirmade igapäevategevust. muudatusettepanekuid äh, saab esitada neljanda detsembrini, komisjon hääletab äh, üheteistkümnendal detsembril ja detsembri täiskogule läheb see teema Donano, euh, kes on äh, variraportöör. ma jagan suurel määral äh, raportööri seisukohti. Äh, tegu on tõesti globaliseerumisega, see ei puuduta ainult materjale, see ei puuduta ainult tehnoloogiat, see puudutab ka teenuseid ning see on tõesti selge näide üleilmastumisest ühest küljest ettevõtted, kes, kes kannatavad selle konkurentsi käes ning ma arvan, et Prantsuse valitsuse palvele tuleb vastu tulla. Nad ei ole seda menetlust kunagi kurjasti kasutanud, nii et äh, raportööri arvamust jagan suurel määral. suur tänu, paljud sõnasuunad äh, veebruario del pueblo. põhimõtteliselt me loomulikult äh, toetame seda globaliseerumise kohanemise fondi, aga mul on äh, komisjoni esindajatele küsimus, kuivõrd on kohal kuivõrd töötajate ja ametiühingute mm, esindajatega on äh, konsulteeritud selle taotluse kontekstis, sest see valmistab meile suurt muret, isegi kui taotlused tehakse varasemas äh, fondi õigusraamistikus on endiselt vaja töötajate ja ametiühingute otsest äh, kaasatust sellesse menetlusse, on oluline, nad on keskse tähtsusega, ma tahtsin seda küsi-, küsida ja võib-olla saame vastuseid ka. Merci, madame. ja proua Ranoh. Äh, suur tänu, juhataja. ma olen ka vastava töörühma liige Äh, tööhõivekomisjonis ja ma tahaksin siin anda teada, et äh, selle dokumendiga me nägime ja arutasime seda kui vastuolulist äh, dokumenti, mitte sellepärast, et tegemist on valega, vaid sellepärast, et küsimus on sellest, kui hästi me oleme need reeglid suutnud reformida. see probleem tekkis mm, sellest et, et kolmkümmend viis protsenti eh, mitte makseid eh, me ei lubanud, vaid meil on praegu ka eh, tasakaalutus aktiivse tööturumeetmete ja töövõtjate taasintegreerimise meetmed tööturule ning otsesed maksed, me näeme tegelikult et, et seitsekümmend protsenti otsene Äh, palga toetamine ja loomulikult äh, toetame me ka äh, töötajatele konkreetset raha andmist, aga samas uute reeglite järgi ei ole selline taotlus enam õige, praegu on see küll õigustatud, aga tulevikus ei tohiks enam olla võimalik, aitäh. Merci, monsieur Ashworth. Ashworth, palun. Chairman, I am just slightly curious. härra esimees, ma olen siin pisut üllatunud. näen, et taotluse põhjustena tuuakse äh, kolme Pärsia lahe ettevõtte poolt äh, suurt konkurentsi ja kasvanud kütusehindu. ma tahtsin lihtsalt küsida, miks puudutab see ainult Air France'i, äh, aga agressiivne konkurents ei puuduta teisi lennufirmasid, näiteks Lufthansat? kakskümmend kuus miljonit on suur summa sellesse valdkonda suunata miks ei eh, hüvitata kõikide teiste lennufirmade kulusid, näiteks Lufthansa omil tundub, et nii ei ole, ja samal ajal teised ütlevad, et eh, tegemist on eh, turgu moonutava mm, toetusega, mis EGF-i pool nii ei ole. ma loomulikult mõistan nende inimeste rasket olukorda, kes mm, töökoha kaotasid, aga me peame vaatama, ehm, et me ei moonutaks turukonkurentsi ebaõigete toetustega. härra Fernandes. teen lühidalt. mis puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi, me ei tohiks unustada, et tegemist on täiendava äh, Äh, rahastamisvõimalusega, see ei tohiks asendada ühtekuuluvuspoliitikate rahastamisvõimalusi, see peaks aitama äh, töötajaid, me ei saa võtta enda peale liikmesriikide rolli. see fond on olemas ja me arutame konkreetsete juhtumite üle, kui liikmesriik esitab taotluse, ja kui teine liikmesriik on sarnases olukorras, aga taotlust ei esita, ei saa me, me mm, suunata raha sinna. reeglitest on kinni peetud. ja kõik on toimunud nii, nagu peab, nii et äh, ma ei näe, milles siin probleem seisneb ja kui teine liikmesriik peaks taotluse esitama, siis äh, kehtivad äh, reeglid täpselt samal moel. eeldades, et äh, taotlused esitatakse vastavalt nõuetele, see mm, teise, teine liikmesriik ei ole meie probleemiks, see on võimalik, et teine liikmesriik kavatseb ise esitada rahastamistaotluse. Monsieur Guillet Mägier, palun. Äh, konkreetset küsimust esitas äh, härra Ashworth, mina tahan vastata. kui Lufthansa oleks raskustest, äh, siis vastavad ametiasutused peaksid sellise taotluse esitama, seda ei ole aga tehtud ja seetõttu lahti lastud töötajate abistamine ei ole mingisugune konkurentsi moonutus, vaid tegemist on ikkagi ettevõtte toetamisega. Saksamaal on lood niimoodi, et äh, piloodid on loonud oma ametiühingu, äh, aga see, aga nad streigivad äh, töötaja, töötingimuste muutumise vastu. ning kui selline olukord tekib, et Lufthansa personal tuleb lahti lasta, siis on Lufthansa juhtkonna otsus see ja see ei ole mitte kuidagi seotud Euroopa Liiduga või eh, mida kuidagi saab Saksamaa valitsus mõjutada. aga me peame igal juhul koondatud inimesi aitama ja toetama ja see ei ole kuidagi konkurentsi keeluga seotud. ma teeksin ühe ebakorra-, poliitiliselt ebakorrektse märkuse teha nimelt äh, meenutagem äh, hiljutist Air France'i äh, pilootide streiki, see läks äärmiselt kulukaks. kokkuvõttes, kuna me oleme hästi palju Airbus, Airbus müünud Pärsia lahe riikides, oleme nüüd nendega konkurentsis äh, nad äh, ostavad palju Airbusse äh, ja nad samas äh, lennutavad neid Airbusse meeskondadega, millele, kellele makstakse väga halvasti, teevad koostööd partneritega, kes hiilivad mööda Euroopa reeglitest. see ongi üleilmastumine ning kui on juba töökohti hakatud kaotama, siis äh, ei ole ju küsimust, kas peaks äh, sekkuma äh, või kas aidata struktuurireforme läbi viia, et konkurentsivõimet suurendada ja ära hoida vallandamist, see, ma ei saa aru, mis mõte sekkuda siis, kui kõik on juba läbi. ma ausalt öeldes ei suuda kuidagi äh, veenda ennast selle fondi vajalikkuses. see pole isegi mitte kiirabi, see on äh, lihtsalt äh, mingisugune perearst. kuidas, äh, miks mitte te tegutseda enne, et ära hoida, ära hoida, ennetada töökohtade kaotamist? kui lubate, teeksin ettepaneku, et Euroopa ähm, kadunud valdkondade või mujale suundunud valdkondade puhul ma loomulikult äh, suhtun nendesse suure kaastundega, aga kui näiteks äh, terved kogukonnad äh, kaotavad sellest, et kaob kaevandus, aga kas me siin ei räägi sellest, et suured ettevõtted peavad olema suutelised kohanema ka kommerts mõttes ja seisma vastu äh, suurele globaalsele konkurentsile, osa ettevõtteid on suutelised selleks, teised mitte. mulle tundub, et seda küsimust püstitades, kas me ei hüvita mitte ettevõtetele, kes on väga aeglaselt oma juhtimist muutnud, kohandamaks sellele konkurentsile, sest näiteks äh, Lufthansa minu arvates on suutnud äh, teha raskeid otsuseid äh, juhtimises, et kohanduda ja siin on tegemist ettevõttega, mis ei ole seda suutnud ja kahjuks nende tagajärgedega peavad toime tulema töö kaotanud töötajad, kellele ma tunnen kaasa, ma lihtsalt see on küsimuse alla, et milline on globaliseerimisega kohanemise fondi e-, eesmärk, kui et, kui ettevõte ei ole suutnud teha keerulisi juhtimisotsuseid, siis äh, millised peaksid olema meie prioriteedid siiski? hiljuti tegi ette, ettevõte ettepaneku selleks, et konkurentsiga äh, kohaneda ja äh, käivitada odav lennufirma, see aga tõi kaasa streigi mille kulud olid palju suuremad, kui see abi võiks olla. kuidas saame nõuda struktuuriliste reformide läbiviimist ja kohandamist, et kohaneda äh, üleilmastumisega, siin on, siin on küsimus tõepoolest nende, all need töötajad, kes töökoha kaotasid, kuidas neid aidata ning teiseks tuleb muidugi veel äh, kaugemale minna ja proua Ootala ja siis äh, lähme edasi. I... see arutelu on äärmiselt teretulnud, sest äh, olen jälginud äh, Euroopa lennufirmade olukorda, kuivõrd ma vastutasin Prant-, äh, Soome valitsuses äh, nende ettevõtete eest ja nägin et, et kuuekümne kuue protsendiliselt riigile kuuluv Finnair oli raskustes, väga vähe on alles jäänud riigi omanduses ettevõtteid, sest nad on kõik pankrotti läinud. ja usun, et esimestel oli õigus, kui te esitasite selle fundamentaalse küsimuse, kuidas Euroopa Liit saaks paremini toetada lennufirmade kohandumist üleilmastumise nähtudele Äh, kus äh, on palju odavlennufirmasid tekkinud ja see on väljakutseks, aga olen nõus ka äh, kolleegidega, kes viitavad ettevõtete juhtimisele ja osa ettevõtteid on siin tõesti paremini toime tulnud kui teised. ja küsimus on selles, kuidas juhtkond ähm, on partneriks läbirääkimistel ähm, ametiühingute, äh, salongi personali, pilootide ühendustega, osadel ettevõtetel õnnestub see paremini, näiteks SAS oli heaks näiteks, nad olid väga lähedal pankrotti minemisele paari aasta eest ja siis nad ütlesid, et viimane võimalus. me ütles, ütleme oma töötajate esindajatele, et äh, tippjuhtkonna palgad vähenevad kakskümmend protsenti, vastasel korral me läheme pankrotti ja jõuti kokkuleppele, on paremaid äh, näiteid, on kehvemaid kogemusi Merci, madame. suur tänu. lõpetuseks äh, sooviksin, et raportöör ütleks, kuidas komisjon äh, toimib äh, ning kuidas ning kas kokkulepe on teinud võttes aluseks läbirääkimised ka läbirääkimised töötajatega, räägin nüüd inglise keeles edasi, ütleb komisjonis. mis puudutab Poola taotlust, äh, siis on olnud äh, hilinemisi, aga osa äh, neilt palutud infost jõudis meieni alles käesoleva aasta juunis ja alles seejärel sai hakata tegelema selle taotlusega, mis puudutab proua Arniada küsimust, kas konsulteeriti ka ametiühingutega Air France'i juhtumi puhul tõepoolest seda tehti ja pakett pandi kokku, kaasates ka sotsiaalpartnerite esindajaid ja nad on olnud kaasatud kogu protsessi. ja härra Ashford juba sai vastuse, kas tegemist on riigiabiga või mitte, see ei ole sugugi nii Air France peab vastama kõikidele äh, lepingulistele ja õiguslikele nõuetele, mis puudutavad koondamisi. me ei ürita siin äh, toetada Air France'i restruktureerimist, me toetame töötajaid, kes on äh, kaotanud oma töö ja me osutame neile mm, teenuseid, mille abil nad leiaksid endale uue töö ja nüüd äh, jõuan teema juurde, mis äh, kerkib uuesti-uuesti äh, esile, milline on globaliseerumisega kohanemise fondi roll ja kuidas me ei saaks ennetada taolisi olukordi. juhiksin teie tähelepanu, et Euroopa Liidu eelarves on vahendid, mis tegelevad struktuursemate aspektidega, näiteks Euroopa Sotsiaalfond või Piirkondliku Arengu Fond, mis üritavad pikemat perspektiivi ähm, arvesse võtta, tekitades, luues töökohti ja majanduskasvu äh, olulistes Euroopa Liidu majandusvaldkondades. ja globaliseerimisega kohanemise Euroopa fond on täiendav vahend, äh, mis ei asenda riiklikke meetmeid see pakub täiendavat äh, toetust äh, töötajatele, keda need muudatused on puudutanud ja Peter Geyer oli äh, küs-, see, kes küsis, et kui liikmesriigid taotlusi ei esita, et globaliseerimisega kohanemise fondi kasutusele võtta, siis komisjon ise ei saa vastavat algatust teha, aitäh. Merci, écoutez, je pense qu'on a amorcé une très belle discussion. leian, et arutelu oli väga tore meil on nüüd veel natuke aega aega. ja peaksime eh, mõtlema eh, selle peale, mis eh, moodi see mõjutab eelarvemenetlust, kuid kahtlemata on see teema, mida edasi arutada. nüüd siis järgmine raport, seda esitab härra Vanar ja see puudutab äh, siis äh, ettevõttest Focus Kreekas. suur tänu, juhataja. Ah, pardon. Pardonnez-moi, madame Fana. vabandage. palun olge mõistvad, sest raport teist äh, hakati rääkima alles eile õhtul sellega, sellega seoses, et sekretäriaadis äh, on üks liige haige, nii et äh, palun olge mõistvad. see on äh, siis hiline teade selle raporti kohta, palun. jah, suur tänu, jah, ma ei, õigel ajal ei kuulnud seda, sellepärast et kõrvaklappe polnud mul enam peas selleks hetkeks, aga äh, Äh, kui me räägime eelnevalt diskuteeritud juhtumist, siis siin on väiksem juhtum käsitlusel Kreekast. otsustus Fokas, äh, tegemist on jaekaubandusettevõttega, äh, mis kriisi tõttu on taotluse esitanud sellepärast, et nende sissetulek on vähenenud oluliselt, kuussada inimest on koondatud viissada viiskümmend üks äh, äh, enne äh, lepingu lõppemise tähtaega on lahti leidnud, lahti lastud kuuskümmend protsenti kogu investeeringutest on Kreeka ametivõimudel vaja selleks, et aktiivseid tööturumeetmeid täita lisaks on ka noore töö, noorte tööhõive algatuse meede siin Äh, mängus, äh, sellepärast et äh, poliitilist toetust järgneva kahe aasta jooksul vajavad ka kolmsada noort, kes on lahti lastud, kaheksakümmend üheksa protsenti nendest on naisterahvad, sellepärast et jaekaubanduses, nagu me teame, siis üldiselt töötavad naisterahvad ja positiivne on siin ka see, kuivõrd kiiresti pärast seda, kui Kreeka ametivõimud Äh, tegid selle taotluse, reageeriti, äh, sellepärast et äh, kahekümne üheksandal juulil tehti see taotlus Kreeka poolt ning meetmeid töötajate kaitsmiseks on juba võetud oktoobrist alates. üheteistkümnendal oktoobril tegi komisjon positiivse otsuse ning see juhtum selle fondi rahastamise alla langeb ja ka siin neljanda detsembrini on muudatusettepanekute eh, tegemise tähtaeg üksteist detsember komisjonis ja siis eh, edasi täiskogul. aitäh. suur tänu. kas keegi soovib midagi lisada? ei. siis hakkame hääletama. Ehm, ning äh, seda nende raportite kohta, mida me just arutasime ning mille hääletus on tänaseks ette nähtud. esimene neist äh, eh, puudutab Soomet äh, ja raportöör on härra Sarvamaa ja see muudatusettepanek number üks lõige neli. järgmine muudatusettepanek on raportööri muudatusettepanek. kas äh, raportöör soovib äh, sõna võtta muudatusettepanekutele kohta, mille ta on välja pakkunud? vabandust, vabandust, esimees vabandab, ta on juba seda teinud ning ta toetab muudatusettepanekut, mille ta ise on esitanud. kes on selle poolt? suur tänu, tõst-, langetage käed, kes on vastu e,, ei näe, erapooletuid ka ei näe. järgmine lõige viis, muudatusettepanek kaks, kes on poolt e,? ning kes on vastu? kolm on vastu, erapooletuid ei ole lõige üksteist, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte, eh, lõige kaksteist, muudatusettepanek viis, raportöör poolt, kes on poolt, kes on vastu, eh, erapooletuid ka pole, lõige kaksteist, muudatusettepanek kuus, kes on poolt kes on vastu? kolm on vastu, erapooletuid ei ole. Ehm, muudat-, järgmine muudatusettepanek, kes on poolt? vastu. erapooletuid ka mitte ning nüüd elektrooniline hääletus kogu teksti kohta. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja muudatused ja äh, raport on vastu võetud üheksateist poolt kolme vastuhäälega, erapooletuid ei ole. järgmisena äh, raport Gad Prantsusmaa ja Anneli Jäätelmägi on raportöör, kas äh, on märkuseid muudatusettepanekute kohta, tundub, et ei ole, sellega saame hakata hääletama. muudatusettepanek kaks, äh, raportöör vastu, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. minu meelest on see muudatusettepanek vastu võetud. lõige kuus muudatusettepanek, mille peale poolt on raportöör, kes on poolt ja kes on vastu. hääletame nüüd elektrooniliselt, palun, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud ning muudatusettepanek on vastu võetud kuusteist poolt üheksa vastuhäälega. järgmisena mul ei ole hääletuskaarti kaasas, palun võtke seda arvesse, ma saan ainult kätt tõstes hääletada. De... Te olete kelle asendaja? selge, kas te olite poolt? kas te olite poolt? vastu, see ei muuda eriti midagi, kuusteist kümme on järelikult siis. lõige, vabandust, eh, lõige kuus, muudatusettepanek kolm raportöör vastu, kes on poolt? palun hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud viisteist poolt, üksteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, raportöör poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, erapooletuid ei ole, muudatusettepanek on vastu võetud, lõige neliteist, muudatusettepanek viis, raportöör poolt, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, muudatusettepanek on vastu võetud. kas nüüd on viisteist? muudatusettepanek po- äh,, raportöör on poolt, kes on poolt? kontrollime palun elektrooniliselt, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt ja kaheksa vastu. ja nüüd muudatusettepanek seitse, kes on poolt ja kes on vastu? vastu ei ole keegi, erapooletu vabandust, see äh, muudatusettepanek oli juba kaetud viisteist jälle. kas see on samuti kaetud? ei ole. raportöör vastu. kes on poolt? viisteist A. kes on vastu? tagasi lükatud. viisteist A muudatuse üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. viisteist B muudatusettepanek kümme, kes on poolt? ja kes on vastu? kolm vastu, erapooletuid ei ole, vastu võetud. viis C muudatus üksteist, kes on poolt? kes on vastu? ja vastu ja erapooletuid ei ole. muudatus kaksteist, raportöör vastu, kes on poolt? ja kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kuusteist poolt, kuus vastu, neli erapooletut. kuidas te hääletasite poolt? seitseteist poolt. järgmine muudatus kolmteist, kes on poolt ja vastu, vastu ja erapooletud ei ole muudatus neliteist poolt, raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletuid ei ole, muudatus viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kaks erapooletut. muudatus kuusteist B muudatus viis viisteist, seda on juba hääletanud. EA põhjenduspunktis muudatus üks, raportöör poolt, kes on poolt? hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud considérant EA. Põhjendus äh, E üks, muudatus üks. no meil las menetled üle. eks nädal oli ka ränk. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt seitse vastu ning nüüd äh, raportit hääletame muudetud kujul. hääletus on alanud kas te kõik hääletasite? hääletus on lõppenud. vastu võetud kahekümne kolme poolt ja kolme vastuhäälega, vabandust, kahekümne nelja poolthäälega. nüüd järgmine härra Fernandesi raport. see härra Dupree ja kõneleja räägib saalist ilma mikrofonita. Te soovite sõna võtta enne hääletamist selle raporti kohta? jah. palun kõigepealt, küsin kõigepealt härra Fernandesi, kas tal on märkusi? ei ole, härra Dupree? härra esimees, see on pisut kummaline hääletus ALDE poolt. variraportöör on härra Turbanski, kes ei saanud kahjuks siia tulla ja hoolimata äh, tema suurest lugupidamisest härra Fernandesi vastu ta äh, et äh, pisut arvutas ning ta jõudis järeldusele, et see, mida me siin hääletame, on väga kulukas Euroopa Liidule. nagu te teate, Euroopa Liit peab raha maksma raha kalakvootid, kalastuskvootide eest ning et äh, äh, ütles, et iga ähm, investeeritud euro eest tuleks äh, tagasi nelikümmend viis senti. ta leidis, et see on negatiivse mõjuga Euroopa Liidu jaoks ning ta palus toetada me, tema väiteid ning tema üks probleemidest on see, et muudatusettepanekuid ei ole Äh, ta esitas muudatusettepaneku, mis äh, ähm, lükatakse kindlasti tagasi. soovisin lihtsalt äh, seda öelda selgituse härra Torvaldsi poolt. see puudutas siis Euroopa Liidu poolt endale võetud kohustusi. härra Fernandes, palun. suur tänu, härra juhataja me oleme juba arutelu ju pidanud sellesama küsimuse üle ja nüüd äh, hääletame. ma kujutan ette, et hääletamise selgitused on pärast häälitami-, hääletamist. kui inimesed tahavad debatti uuesti avada, siis teeme seda ja siis hääletame pärast seda. sest siin on juba pretsedent, kõik on õigustatud, kas tõepoolest on debatti vaja jälle alada, võib-olla siis teeme hääletamise kunagi hiljem aga ajahetkel, mil hääletamine toimub, ei ole tegelikult enam aeg läbirääkimise pidamiseks siin. sellepärast, et hääletusselgitus toimub juba pärast hääletamist. jah. ja nagu te teate, hääletamist seda teksti niikuinii. nüüd äh, siis muudatusettepanek üks läheb hääletusele, raportöör on selle muudatusettepaneku vastu, kes on poolt suur tänu. kes on vastu? ja muudatusettepanek on tagasi lükatud. ja nüüd hääletame mitte muudetud kujul raportit elektrooniliselt. ja hääletus on alanud Alors on y va? nii, hääletus on alanud. üks ei ole hääletanud. ja hääletus on lõppenud, kõik siiski hääletasid. niisiis kaheksateist poolt, viis vastu järgmisena ehm, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve kolm ja härra Dupree on raportöör. esimene. Teie mikrofon endiselt pole sisse lülitatud. Hmm, ma eh, endiselt vaagun hinge pärast härra Fernandesi Ehm, karmi rünnakut, ühesõnaga ümberpaigutuste osas ei, paigutamiste osas ei ole probleeme, kolmkümmend kuus ja kolmkümmend kaheksa on vajalikud selleks, et, ehm, et ellu viia meie otsuseid. Ehm, meie otsused globaliseerumise küsimustes vabandust, globaliseerimisega kohanemise küsimustes ning see, mis puudutab ümberpaigutamist kolmkümmend kuus ja kolmkümmend kaheksa, muudat-, ümberpaigutamine kolmkümmend üheksa on väga väike, see on miljon kakssada tuhat eurot, see puudutab siis Eurojusti ja need äh, on assigneeringud äh, mis on ähm, suunatud European Medicine Agency'le ning äh, oleks väga õige äh, suunata nad äh, Eurojustile. nii et minu poolt vastulauseid ei ole. täpsustuseks ütleksin, et ümberpaigutamine number nelikümmend kaks, siis loodan, et vastatakse proua Kresslere, aga ühesõnaga minul ei ole äh, selle vastu midagi ja võib-olla võiksime hääletada seda järgmisel kohtumisel. nii, kolmkümmend kuus ja kolmkümmend kaheksa, äh, raportöör on poolt, kas komisjon on, toetab raportööri? tõstke käsi, palun. kes on vastu? Äh, kes on erapooletu, erapooletuid ei ole. nii et tuleme siis äh, kolmkümmend, kolmekümne üheksa osas olete te samuti poolt kolmkümmend üheksa, kes on selle poolt ja kes on vastu, ei ole, erapooletuid ei ole. ja asi on siis otsustatud. nüüd see, mis puudutab teisi jagusid, kas selles osas on samuti ümberpaigutamisi? teiste jagude puhul me regioonide komisjonis juba äh, Äh, meil oli võimalik äh, siin äh, uutest liikmesriikidest rääkida mandaadi alguses, viis tuhat eurot on siin puudu ja need tuleb eelarveridade vahel ära jagada. see on problemaat-, siin ei ole probleeme, siin on ka muudatusi kontrollikoja osas, neli numbrit on siin, mis eelarve raames tuleb Äh, ümber korraldada. Äh, restorani äh, sisustus, mis tuli muuta sellepärast, et hügieenireeglitele see ei vastanud. edasi siin katki läinud masinate asendamine, kolmandaks konverentsisaali tehniline sisustus tuli välja vahetada, sellepärast et tehnikavahendid enam ei töötanud ja neljandaks IT-süsteemid tuli äh, taas uuendada. esimene ülekanne viiskümmend tuhat eurot, edasi viiskümmend, siis viiskümmend viis äh, ja siis äh, kolmsada kakskümmend üheksa tuhat, see on kõik eelarve piirides ning kõik ka selles piires, mis institutsioonile juba kuulub, nii et taotlus on täiesti üle kontrollitud ja õigustatud kas keegi soovib sõna? ei. siis kes on nende ümberpaigutamiste poolt? kõik käed vist tõusid, kes on vastu, erapooletud? kaks erapooletut. proua Olmeier, mis puudutab kinnisvarapoliitikat, mis on saanud sellest Lissabonist asuvast hoonest see on veidikene kiir-, keerukam, me räägime siin agentuurist <laughs> European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction EM. Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus. Neil oli äh, Eh, hoone, mida nad ostsid kahe koma üheksakümne viie miljoni euro eest, eh, kahe tuhande üheksanda aastani seda kasutati, sealt edasi aga eh, tekkis kriis, raske kriis ka Portugalis ning hoonete hinnad kukkusid kinnisvaraturul ning seda ei olnud võimalik müüa enne viie aasta jooksul. nüüd aga on sellel hoonel hind, kaks koma viis äh, miljonit eurot on selle hoone eest pakutud ning äh, selle vastu on Justiitsministeeriumi pakkumine, et kaheks aastaks see üürile anda, see hoone, ning äh, kaheksakümmend tuhat eurot maksta, võib-olla siis oksjonile hiljem panna. mina ise aga olen äh, Ehm, tulnud ideele, et me ei ole siin mingid kinnisvaraagendid ja mingid üürileandjad ega üürilevõtjad, nii et ilmselt oleks nutikas see hoone maha müüa. sellepärast, et ka üürile andes igal kuul tekivad mingisugused äh, kulud, äh, halduskulud, mida me peaksime maksma. kaks koma viis miljonit äh, Eh, kriisi tagajärjel on minu arust täiesti mõistlik hind selle hoone eest ja siis me saame lihtsalt sellele küsimusele joone alla tõmmata. agentuuride kulud eh, on odavnenud. Eh, nii et me saame selle agentuuri suunata teistesse hoonetesse, nii et me saame ka sealt kulusid kokku hoida. Merci madame, monsieur Depree. suur tänu, härra, härra Dupree, palun, härra esimees ma arvan, nagu seda ütleb proua Olmeier, selle küsimusega tuleb ühele poole saada, isegi kui esialgne eh, esialgsed hinnangud rääkisid kolmest miljonist neljasajast tuhandest ja nüüd räägitakse kahekümnest miljonist. Eh, hea uudis on see, et see toimub eh, ilma vahendajateta, kinnisvaraagentuuri ei kasutata sest ma vaatan nüüd äh, äh, leian, et äh, Lissabonis elatakse õige vägevalt. kui võib-olla peaks nõunikelt paluma, et nad oma nõudmisi pisut, pisut kärbiks. härra Fernandes, pidage seda meeles. nüüd, kes on poolt? meile, selle ettepaneku poolt meile proua Olmeile esitatakse, kes on vastu? kaks on vastu ja kes on erapooletud? meie komisjon on proua Olmeieri ettepaneku poolt. muud küsimused? ei ole. siis aitäh, et osalesite. head nädalavahetust. toibuge